Läheme nüüd hääletuste juurde, palun teil kõigepealt võtta istet. ning alustame resolutsiooni ettepanekuga, mis puudutab arvamuse vabadust Vietnamis, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks resolutsioon, mis puudutab Kambodžat, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. edasi Um vabandan, ütleb härra president. lõike kaksteist unustasin ära, lõige kaksteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd resolutsioon tervikuna, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks El Salvador. meil on siin kahelt fraktsioonilt resolutsiooni ettepanek, nimeline hääletus, hääletus algas hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud ja nüüd ühine resolutsiooni ettepanek neljalt fraktsioonilt. meil proua Scott Keito soovib sõna saada, kui ma õigesti aru sain. palun. aitäh, president. mul on suuline muudatusettepanek, mis puudutab teatud öö, äh, äh, õiguslikke meetmeid, mida kasutati öö, Eh, täna öösel lõiget seepärast seda, kui Teodera del Carmen Vaskesi juhtum üle vaadati kolmeteistkümnendal detsembril kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ja tema apellatsioonikaebus lükati tagasi. kas kellelgi on proteste selle suulise muudatusettepaneku vastu? ei ole. seega hääletame kõigepealt selle suulise muudatusettepaneku üle, kes poolt vastu. kontrollime, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud järgmiseks hääletusresolutsiooni ettepaneku üle tervikult muudetud kujul, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmiseks Gutierrez Prieto raport ja hääletame nüüd IMCO komisjoni otsuse üle vastavalt äh, kolleeg äh, Gutierrez Preto raportile, et alustame läbirääkimisi, kolleeg Tanti äh, põhjendab seda ja saab sõna kaheks minutiks. <clears throat> Grazie presidente, a nome del relatore Sergio Gutierrez. suur tänu, raportööri nimel Sergio Gutierrezi nimel toetan siseturu nõukogu eilset otsust. tekst, mille IMCO vastu võttis laialdase toetusega, on esialgset ettepanekut, mis komisjonilt tuli, oluliselt parandanud, eriti seoses sellega, kuidas kohalike assambleede ja riikide parlamentide legitiimsust hinnatakse arvan, et edu komisjonis äh, võib nüüd tagada selle, et raportöörile antakse tugev, selge mandaat ja ma äh, toetan parlamendile läbirääkimismandaadi andmist. aitäh, kolleeg Tanti, kas keegi soovib selle ettepaneku vastusõna võtta? palun, kolleeg De Jong. aitäh, voorzitter aitäh, president. olen nõus tunnistama, et parlament tõesti üritas seda komisjoni halba ettepanekut parandada, aga praegu räägitakse ikkagi riiklike demokraatlike otsuste eh, süsteemide väljalülitamisest kolmest kuni kuueks kuuks ja kui see kõik niimoodi tõesti läheb, siis eh, Euroopa Liidu maine saab kahjustada, te peate endale ette kujutama, et kohalikes omavalitsustes kaitstakse kohalike demokraatiat ja nad peavad nüüd kõigepealt hakkama rääkima komisjoniga, enne kui nad saavad otsuseid vastu võtta. ma tõesti leian, et seda tuleb veel arutada ja me peaksime selle selle küsimuse juurde hiljem tagasi tulema. aitäh, kolleeg De Jong. nüüd nimeline hääletus ja hääletus algas. kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes? vastu võetud. järgmiseks olukord Afganistani kohta, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. järgmine resolutsioon, rohingjade olukord, lõige üks muudatus, lõige neli muudatusettepanek üks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige seitseteist, originaalversioon, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kakskümmend neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. resolutsiooni ettepanek tervikuna muudetud kujul, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud edasi Koratsa Pildi raport. raportöör soovib sõna saada üheks minutiks, palun. president, I really wish to thank president, ma tahaksin kõiki kolleege suurepärase toetuse eest tänada saadame täna kõikidele liikmesriikidele tugeva sõnumi, et äh, laste kaitseks tuleb palju enamat ära teha ja äh, IT-sektor äh, ning õiguskaitseorganid peavad nii online kui väljaspool kõik tegema selleks, et meie lapsed oleksid kaitstud. tahame öelda, et Euroopa Liit tahabki turvalisust kõigile lastele. tänan suur tänu, kolleeg Koratsa Pilt, asume hääletame muudatusettepanek üks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, kolm kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, neli poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud kuus poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud seitse poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud kaheksa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud resolutsiooni ettepanek muudetud kujul tervikuna, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes vastu võetud. järgmiseks Mariase raport. muudatusettepanek kolm kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud. lõige neli, originaalversioon, kes poolt, kontrollimist soovite. muudatusettepanek kolm, teine osa, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes tagasi lükatud. lõige neli, originaalversioon, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige viis, originaalversioon kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõi-, muudatusettepanek neli, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus on läbi tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksateist, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek kaheksa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, viis poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud, originaalversioon kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt vastu. kontrollime, hääletus algas, teine osa originaalversioon, lõige kakskümmend kaks. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kuus, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud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 erapooletu, tagasi lükatud. originaalversioon kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. muudatusettepanek kolmteist, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud seitseteist nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. muudatusettepanek üks kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud põhjenduspunkt M neliteist muudatusettepanek, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus on läbi. tagasi lükatud. muudatusettepanek üheksa, kes poolt? vastu? erapooletu, vastu võetud, kümme, kes poolt? vastu? erapooletu. kontrollime kontrollime muudatusettepanekut kümme, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. põhjenduspunkt O, originaalversioon, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, tagasi lükatud põhjenduspunkt D, originaalversioon kahes osas, esimene osa, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek viisteist, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud, kaks, kes poolt, kontrollime. muudatusettepanek viisteist, hääletus algas, elektrooniline kontroll. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes tagasi lükatud, vabandust, kaks, kes poolt, vastu, vastu võetud, kuusteist, vastupidi siis jah, kaks, kontrollime. hääletus algas, kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud, kuusteist, kes poolt vastu, erapooletu, tagasi lükatud. nüüd resolutsiooni ettepanek muudetud kujul tervikuna, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd Eichhaudi raport, lõige kaheksateist originaalversioon, kes poolt? vastu erapooletu, vastu võetud. lõige kakskümmend, originaalversioon kahes osas, nimeliselt esimene osa, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud teine osa, hääletus algas. teine osa, lõige kakskümmend kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. lõige kakskümmend kolm originaalversioonis, kes poolt? vastu? erapooletu? kontrollime. hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes vastu võetud. lõige nelikümmend viis, originaalversioon, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige nelikümmend kuus, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. sama häälte enamusega. lõige kaheksakümmend üks, kes poolt? vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige kaheksakümmend viis kahes osas nimeliselt, esimene osa hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud teine osa, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. lõige kaheksakümmend kuus nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. lõige kaheksakümmend üheksa, kes poolt, vastu. tõesti väga napilt on siin kõik need tulemused olnud, nii et kontrollime. hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud. lõige üheksakümmend kolm, nimeline hääletus, hääletus algas kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. tagasi lükatud. lõi äh,, muudatusettepanek kaks, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige sada kolmteist, originaalversioon, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. lõige sada viisteist, kes poolt, muudatusettepanek kolm, kes poolt, vastu erapooletu, vastu võetud, muudatusettepanek neli, kes poolt, vastu, erapooletu, vastu võetud. nüüd resolutsiooni ettepanek tervikuna muudetud kujul, nimeline hääletus, hääletus algas. kas kõik on hääletanud? hääletus lõppes. vastu võetud veel kord meenutaksin teile, et teie hääl jõuab kohale ainult siis, kui te pärast hääletuse lõppu oma kaardi välja tõmbate. soovin teile kõigile turvalist koduteed, kes järgmisel nädalal Brüsselis ei ole. Neile soovin ka ilusaid jõule, ilusat advendiaega. sama kehtib ka parlamendi teenistuste kohta. ja need kes soovivad hääletuste selgituseks veel kohale jääda. Neile annan ka kohe sõna ja need, kes ei soovi hääletuse selgitusi kuulata, neil palun võimalikult kiiresti saalist lahkuda. lobitööd on võimalik palju parem, vabandust, siin saali ees on palju parem üksteist emmata ja häid pühi soovida, nii et tõesti palun edastage soove väljaspool seda saali. Well, they've, they've, it's Und am Schluss. Ja, ja, das kriegen wir hin. Können wir nachher sagen, wenn, wenn die sprechen. Das muss auch nicht bleiben. asume nüüd hääletuste selgituste juurde. palun teile kõigepealt öelda, et enne kogemata soovisin teile häid munapühi. tõlgid parandasid seda ja soovisid siiski häid jõule.